preseda. X, take your seat. palun asuge oma kohtadele, siis saame teha algust hääletusega. So for all of you who want to vote kõik, kes soovivad täna veel hääletada, asuge palun kohtadele. We will start with a small announcement. alustuseks väike teadaanne, seega palun asuge oma kohtadele kolleegid, veel kord, asuge oma kohtadele, alustuseks on mul väike teadaanne. ma räägin, teen selle tšehhi keeles, seega pange palun kõrvaklapid ka pähe. täna möödub kuus aastat terrorirünnakutest Londoni ühistranspordile kus mõrvati viiskümmend kaks inimest ja vigastati peaaegu kaheksasadat. me mäletame ja meenutame, mis toimus seitsmendal juulil kaks tuhat viis Londonis. see on sündmus, mida ma ei unusta kunagi. täna mõtleme me eelkõige ohvrite peredele ja sõpradele. Londoni pommirünnakud olid ühed hullemad terrorirünnakud Euroopa pinnal. ma kinnitan, et terroristid ja pommipanijad, ükskõik mida nad ka ei teeks, ei saavuta oma eesmärke, sest meie hindame igat inimelu žádný terorista či teroristický útok nikdy nemůže ükski terrorist ega terroristlik rünnak ei vähenda ega hävita meie usku põhiväärtustesse, nagu näiteks inimõigused. terrorism on rünnak meie igaühe vastu, rünnak meie demokraatliku ühiskonna vastu. see on õigustamatu. Euroopa on alati ühendatud võitluses igasuguse terrorismi vastu. palun teid tõusta minutiliseks seinaseisakuks.